kolleegid, palun istuge oma kohtadele. meil on täna üsna tihe päevakord, kõigepealt Jacqueline MacLeod ja siis veel ka keskkonnavolinik. ma tahaksin lühidalt rääkida teile, mis toimus koordinaatorite kohtumisel, see koordinaatorite kohtumine äh, toimus, lõppes just hetk tagasi ja me ots-, langetasime otsuse eh, tee osas, eh, raportööri osas. üks raportöör tuleb siis Rahvaparteist ja teise raporti raportöör eh, sotsiaaldemokraatide ridadest ning kasutame siis artiklit äh, viisteist ja tegutseme ühiselt äh, ITRE komisjoniga, nii et, et me peame taotlema veel ka esimeste konverentsilt luba, kas me võime niimoodi edasi minna. Teile on välja jagatud päevakorra projekt, kas kõigile on see vastuvõetav? kui äh, vastuväiteid ei ole, siis äh, läheme kohe päevakorra kolmanda punkti juurde, milleks on mõttevahetus Jacqueline McCreidiga, kes on Euroopa Keskkonnaameti täitevdirek-, tegevdirektor ning äh, Jacqueline, ma paluksin, et sa äh, kõigepealt teeksid sellise kümne-viieteist minutise sissejuhatuse, siis saavad saadikud esitada küsimusi Äh, sul on võimalus neile vastata, siis järgmine küsimuste voor ja nõnda edasi ja siis anname juba sõna volinik Hedekoole. niisiis, äh, sõna saab Jacqueline MacLeod. aitäh, esimees ja tere hommikust äh, kõigile. Teile on välja jagatud transporditeemaline raport, aluste loomine keskkonnasõbralikule transpordile ning meil on siin siis ette nähtud äh, kesktranspordi aruandesüsteem. mina olen teie ees teist korda ning äh, tegemist on siis meie jaoks jätkuva äh, tööprogrammiga ning ma tahaksin anda teile ülevaate mõnedest peamistest asjadest. üldiselt on uudised head, transpordisektor on asjad keskkonna aspektist liikunud paremuse suunas me oleme komisjoni töö, äh, teekaardi osas teinud teiega koostööd ning mulle tundub, et see koostöö on äh, siis selle konkreetse dokumendi osas ka väga oluline. raport äh, tugineb kahe tuhande üheksanda aasta andmetele, sest et paljudel juhtudel on need kõige hilisemad andmed, mis meil on Äh, nii et, et ma räägiksin teile lühidalt, kus me oleme hetkel, kuhu me tahame minna ja kui kaugele me peame minema. nüüd äh, me sooviksime, et äh, et äh, me edu, edusammudega silma peal hoiaksime ja et äh, pikemas perspekti-, perspektiivis asjad paremaks muutuksid. nüüd me vaatame, pöörame tähelepanu heitmetele, mürale, energeetikale ja ka liigilisele mitmekesisusele, sest kõik need asjad on meie arvates väga olulised. aga ma tahaksin öelda ka, et eile me tulime välja õhukvaliteedi raportiga, mis on äh, seotud ka transpordisektoriga igatahes ähm, heitmete tase kõigist transpordist tulnud saasteainetest kahe tuhande üheksandal aastal langes. Äh, selles äh, võib oma rolli loomulikult mängida ka majanduslangus, aga on ka teisi põhjusi. kahjuks äh, õhukvaliteedi eesmärkide osas me ei ole väga, väga palju edu saavutanud Äh, äh, lämmastikoksiidid äh, valmistavad meile tõsist muret, need võivad põhjustada hingamisprobleeme, need kehtestatud piirväärtused, me neid ületame pidevalt ikkagi kuni nelikümmend protsenti, mis puudutab energiatarbimist, siis transpordisektoris energia tarbimine on pidevalt kasvanud kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande üheksanda aasta vahemikus on aga energiatarbimine äh, transpordisektoris nelja protsendi võrra langenud, aga äh, äh, tõenäoliselt see tarbimine kasvab, kui majanduslangusest välja tuleb. müra on endiselt probleemiks, meie raportis leitakse, et ligemale sada miljonit inimest puutub pidevalt kokku müraga, mida tekitavad transpordivahendid me peame äh, müra suhtes olema valvsad, äh, sellepärast et äh, see mõjutab mitte ainult inimeste kuulmiselundeid, vaid ka teisi elundeid, inimeste keskendumisvõimet näiteks. nii et, et, et väga palju terviseprobleeme on müraga seotud. samuti me teame, et müra võib takistada ka laste kognitiivset arengut meil on äh, ka äh, tõendeid selle kohta, et müra võib olla seotud ka südame-veresoonkonna haigustega, samuti sisesekretsiooninäärmete haigustega. Äh, transport on alati mõjutanud ka liigilist mitmekesisust, teed. me oleme seda näinud ju kaartidel, mida me oleme koostanud et et äh, te-, teed tähendavad seda, et suured maa-alad kaetakse asfaldiga ning äh, äh, võib öelda, et keskkonna aspektist ähm, on väga oluline, et me peataksime liigilise mitmekesisuse vähenemise, me peame olema valvsad ähm, kuhu me siis tahame nüüd edasi minna? olukord on jah, mõnevõrra paranenud, osalt sellepärast, et meil on majanduslangus, aga on ka teisi positiivseid arenguid, mis meie, me loodame ka majanduskasvu tingimustes jätkuvad. väga oluline on, et meil oleksid õiged stiimulid. kui vaadata tagasi, siis me ei ole alati suutnud neid õigeid stiimuleid eh, tagada. juunis kaks tuhat üksteist oli siis äh, diislikütuse bensiini kasutamine ainult äh, pisut kõrgem kui varem. nii et, et äh, võib-olla need kütusekriisid tõesti ei ole äh, olnud piisavalt suured, et inimesed hakkaksid kasutama keskkonnasõbralikumaid kütuseid ning meil on väga hea meel selle üle, et meil on nüüd transpordisektori jaoks olemas ka konkreetsed eesmärgid ja eesmärgid, mis arvestavad ka keskkonnavajadustega Ähm, äh, need äh, eesmärgid ähm, annavad teatud suuniseid poliitikakujundajatele. üldiselt äh, ei ole asi aga ainult eesmärkides, me peame muutma inimeste käitumist ja suhtumist. inimese, me peame palju paremini aru saama, mida liikumine tähendab. mis puudutab nüüd õhu, õhku saastavaid aineid, siis Äh, need seadused, mis meil on heitkoguste kohta, alati ei äh, paranda meid ümbritseva õhu kvaliteeti. niisiis äh, me, me ei saa eeldada seda, et me lihtsalt paiskame neid saasteaineid puhtasse keskkonda, seal keskkonnas juba on saasteaineid, mis sinna pikka aega on sattunud niisiis äh, meil on vaja ambitsioonikaid eesmärke ja kui kaugele me üldse peame minema. komisjon tahab vähendada kasvuhoone äh, gaase kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja kahekümne viie, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks siis äh, ligemale kuuekümne protsendi võrra. kahe tuhande üheksandal aastal siis transport koos meretranspordiga andis ligemale veerandi kasvuhoonegaasidest Euroopa Liidus. nüüd transpordis äh, tulevad, äh, transpordist tulevad heitmed olid siis äh, kakskümmend seitse protsenti kõrgemad kui lubatud, nii et, et meil on suuri võimalusi nende heitmete vähendamiseks. nüüd teine eesmärk, see puudutab reisijate vedu. nõudlus reisijate veo järele on pidevalt kahe tuhande viiendast aastast kasvanud, eriti just lennundussektoris et, et äh, väga palju on veel rahuldamata nõudlust. majanduslangusega loomulikult on nõudlus pisut vähenenud, aga see vähenemine on olnud tõesti tühine, mingi null koma null protsenti, üks protsenti. nüüd äh, autod on reisijate transpordis kõige olulisemaks, järgnevad siis bussid, äh, raudtee. nii, nii et, et põhiliselt domineerivad siin autod siiski komisjon on teekaardis teinud ettepaneku, et meil on vaja konkurentsivõimelist ja ressursse tõhusalt kasutavat transpordisüsteemi ja et äh, tuleks kasutada autode asemel teisi transpordivahendeid. Äh, kaubaveod on äh, aga vähenenud kahe tuhande seitsmendast aastast alates, aga see on jällegi seotud majanduslangusega kahe tuhande üheksandal ajal siis äh, kaubavedudes oli samuti esikohal maanteeveod ja äh, raudteed ja vee, raudteed ning veeteesid kasutati palju vähem, nii et, et äh, siiski domineeris ka kaubavedudes siis maanteetransport. nüüd lennunduses me tahame ka heitmeid vähendada nelikümmend protsenti aastast kaks tuhat viiskümmend, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks merendusest tulevaid heitmeid tuleb samuti nelikümmend protsenti vähendada ja kui võimalik, isegi viiskümmend protsenti. nii et, et üks meie ülesandeid on ka äh, jälgida äh, lennukikütuse kasutamist ning äh, merenduses kasutatavate kütuste kasutamist. ning sellega me ka tegeleme. lõpetuseks komisjoni ettepanek vähendada konventsionaalseid kütuse, konventsionaalsete kütuste kasutamist. alternatiivsel kütusel töötavate autode hulk kasvab. enamik neist on siis sellised hübriidsõidukid ja elektriautosid on suhteliselt vähe Äh, bussid, mis sõidavad maagaasil, nende hulk on kasvanud ning ka teise alternatiivkütusel sõitvate sõidukite hulk on kasvanud. Äh, nüüd, kui rääkida äh, seadustest, siis ma tahaksin öelda, et meie loomulikult toetame teie seadusandlikku tegevust, mis puudutab näiteks CO2 heitmete vähendamist autodes. kahe tuhande kümnendal aastal me oleme suutnud selles vallas olla tõhusamad kui näiteks kümme aastat tagasi. eelseisvatel nädalatel me esitame juba uued arvud siis sõiduautode kohta. aga keskmised CO2 heitmed ja, ja see on ka raportis kirjas, et need tulemused, mis me saame siis testimisfaasis ja tegeliku kasutamise faasis ei ole alati samad nii et, et äh, siis raportis te näete võib-olla, kuhu me tegelikult välja jõuame ja seal on kirjas, siis kirjas ka need eesmärgid, milleni me tahame jõuda. niisiis me loodame, et et me pidevalt ähm, kanname teile siis ette nendest edusammudest, mis me oleme saavutanud. niisiis me anname teile ülevaate ainult mitte sellest, mis on toimunud transpordisektoris, vaid ka sellest, mis on toimunud mujal, minu arvates on see äärmiselt oluline. Eh, oluline on mitte ainult ressursse tõhusalt kasutada, vaid tuleb tähelepanu pöörata kõigile nendele juhtalgatustele ja, ja teekaartidele, mis meil on. meil on väga palju eesmärke ja küsimus on selles, kas me suudame neid kõiki täita. niisiis, sellega ma oma sissejuhatava sõnavõtu lõpetaksin ja olen valmis vastama küsimustele, aitäh! suur tänu! proua MacLeod ja nüüd härra Kross Rahvapartei nimel. suur tänu, härra koosoleku juhataja. ma tänan ka kogu selle informatsiooni eest, mida me kuulsime. muidugi me vajame aega, et see kõik läbi mõelda. aga ma olen kindel, et me tuleme selle juurde ka tulevikus ikka ja jälle tagasi. mul on juba praegu mõned küsimused teile esitada. kõigepealt need kolmsada kilomeetrit, millest komisjon siin räägib. kas teil on ka juba kuupäevad? ja erinevate liikide kohta, erinevate eri, transpordiliikide kohta ja riikide kohta ning transpordis kasutatav energia Äh, kas te räägite ainult sõidukite kasutamisest või, vaid mõtlete ka äh, näiteks äh, sõidukite konstrueerimise peale, projekteerimise peale ja viimane küsimus puudutab merenduspoliitikat ja väävlit ja erinevusi liikmesriikide vahel. siin ma pean silmas just põhjapoolseid ja lõunapoolseid liikmesriike. juba mõnda aega mõned meie kolleegid tegelevad väävli teemaga. me teame, et väävli heitmed mõjutavad väga negatiivselt ehm, inimeste tervist sadamalinnades, aga väävlil võivad olla ka ju positiivsed mõjud. äkki te kommenteeriksite sedagi? ja minu viimane küsimus. järgmisel paaril aastal räägitakse palju ka liikuvuse probleemidest äkki te peatuksite ka sellel? ja väiksem liikumine, immobility ei ole parim lahendus. ning suhe sõidukite ja kasutajate vahel. kui me nüüd võrdleme busse, rongide ja sõiduautodega, kas rongid tulevikus saavad olema täielikult täis või millistest ähm, raudteetranspordivõimsustest ähm, te räägite ja kui te veel võrdleksite erinevaid transpordiliike? Eh, eh, härra Kadri, ma tänan ja ma tänan proua McLeodi selle sissejuhatuse eest Te rääkisite siin kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkidest eh, ja rääkisite ka kaubavedude kasvust, kaubamahtude veo suurenemisest, aga äkki te räägiksite nendest erinevatest meetmetest, mis on valges raamatus ära toodud? lähemalt, kuidas teie hindate neid ettepanekuid, mis seal kirjas on, mis teie arvates on kõige tähtsam? millised ettepanekud on need, mis peaksid olema eriti meie tähelepanu all, kui meie eesmärgiks on muuta transpordisektorit. valges raamatus on terve rida praktilisi ettepanekuid, aga samas te ju teate, et mõned neist ettepanekutest on väga rasked ellu rakendada. ja väliskulude arvesse võtmine transpordis, sellest on ju väga palju räägitud ja transpordikomisjon ja Euroopa Parlament on ka sellele väga suurt tähelepanu pööranud. nii et võib-olla kommenteeriksite seda teemat. ja see, mida härra Kross ütles kolmesaja kilomeetri peale kohta, see on oluline, kui me räägime pikkadest vahemaadest reisijate veos Äh, loomulikult äh, müratasemed on ka väga tähtsad, tähtis teema, on vaja mõelda selle peale, mida annab kõigepealt ja üsna lühikese aja jooksul ära teha. ja peame mõtlema tõesti nende meetmete peale, mis kiiresti olukorda parandavad. võib-olla kui me käsitleme eesmärk aastaks kaks tuhat viiskümmend, peaksime ka äh, kiireid lahendusi kaaluma sest sellised on ju olemas. suur tänu, proua Maisner. jah, ma tänan, ma tänan proua MacLeidi selle tutvustuse eest ning minagi oman märkusi ja küsimusi ja äh, me peame loomulikult seda dokumenti veel põhjalikult uurima, aga kas siin on räägitud ka midagi nutikatest Mm, transpordisüsteemidest heitmete ja tõhususe aspektist. tähtis on ju muuta asjad mitte ainult ohutumaks, vaid ka tõhusamaks, et kasutataks vähem mootorsõidukite kütust ja selle ka vähenevad ka heitmed keskkonda palun kommenteerige seda teemat. ja teiseks äh,, härra Kross juba rääkis sellest, nimelt eh, väävliheitmed äh,, mida paiskavad atmosfääri laevad, alused. põhjapoolsed veekogudel on seatud eesmärgid, seda nii meretranspordis kui ka maatranspordis, aga kas väävli puhastusseadmed äh, näiteks äh, nende laiem kasutamine merelaevanduses oleks üks lahendus? ning veel üks äh, lahendus on ka hea ja teada millest me oleme siin palju rääkinud ja nüüd tulles selle kolmesaja kilomeetri juurde, me peame arvesse võtma regionaalset eripära, on väga lihtne öelda, et kolmsada kilomeetrit peab olema ähm, reegel ja on ette nähtud ka, et kui palju siseveekogudele või raudteele vedudest üle kanda, aga selleks peab olema ka infrastruktuur ju olemas ja ei saa seda nõuda kõikjal ühtemoodi, kõikjal Euroopa Liidus. ja lõpetuseks linna mobiilsus, liikuvus, siin annab väga palju ära teha, me räägime ju sellest et, et viisteist protsenti lühikesi äh, vahemaid alla viie kilomeetri tegelikult ju sõidetakse erasõidukitega läbi ka kasutata selliste lühikeste vahemaade katmiseks jalgrattaid, aga näiteks e-jalgrattad võiksid olla ju väga suurepärane lahendus. see on kasulik tervisele ja ka heitmeid ei ole. ma tänan, rohelised härra Kraamer. ma tänan ka mina tahan teid tänada äh, selle aruande eest äh, ja tutvustuse eest. Te nimetasite siin väga palju igasuguseid eesmärke, aga võib-olla peaks rääkima ka maksudest, mida Euroopa Liit võiks kasutada, aga, või kas-, või kasutab valesti praegu, aga sellest peaks rohkem rääkima. me teame, et praegu struktuurifonde vaatame me läbi ja kuuskümmend protsenti struktuurifondide raha läheb näiteks maanteetranspordile ja palju vähem on, eraldatakse rahalisi vahendeid raudteetranspordile. ja me teame, et kaasfinantseeritakse Euroopa Liidu eelarvest Stuttgardi-Ulmi vahelist raudteed, mida praegu ehitatakse aga samas me teame, et äh, kaupade transpordiks on seda raske kasutada, seda vahemikku. kolm miljonit tuleb Euroopa Liidu eelarvest selleks eesmärgiks. aga see ei lahenda probleemi, et ka pärast raudteelõigu valmimist veetakse kaubad ikkagi edasi maanteed pidi ja probleem jääb lahendamata. ja nüüd rääkides murast. kümme miljonit eurot ainult läheb mura vähendamisele. aga tulemused on väikesed. võib-olla peaks raha suunama hoopis eh, näiteks raudtee rongide seadmete väljavahetamisele, nii et mõnikord raha läheb valedele projektidele. jah, me räägime siin rahast. suurprojektid on meil mida peetakse prioriteetseteks, aga suurprojektid ei ole need, mis hakkavad tegelikult heitmeid vähendama ja aitavad meil alati kõige paremini meie eesmärgid saavutada. ja nüüd liikuvus. Äh, elektriautod, äh, kust see elekter tuleb, ka selle tootmiseks ju tehakse kulutusi ja saastatakse keskkonda e-autod, siin leitakse, et on võimalik e-autode kasutamisega tublisti heitmeid vähendada. aga me peame ikkagi vaatama asjadele reaalselt. jah, e-autod võivad e, võib-olla olukorda natukene parandada ja lõpetuseks. Heidelbergis on tehtud uurimine, kus nähtub, et iga sõiduauto Saksamaal on saanud tuhat viissada eurot subsiidiume Saksa valitsuselt. minu naabri auto puhul on see nii olnud. kas on vaadatud, kui palju maksumaksjate rahast on autotransport saanud toetusi, subsiidiume? ja lõpetuseks erinevus testimise ja tegeliku kasutuse tulemuste vahel. mulle näib, et siin on tõesti asjad väga eriskummalised, vahed on väga suured. ma tänan, proua MacLeod, kas te vastate esimesele küsimuste raundile? ma tänan, ma tänan nende küsimuste eest. ma alustaksin sellest, et see kolmsada kilomeetrit, mis teil südamel on, see on meie püüdlus ja täiesti põhjendatud, aga ma mõistan, et piirkonniti on suured erinevused ja võib-olla see eesmärk ei ole saavutatav. nüüd üks asi, mille väga hästi mõistame, on need ruumilised aspektid, eh, ühtekuuluvusfondide kasutamine, investeeringud nende rahadega. jah, siin on tõesti eh, vaja mõelda selle peale, kuidas kasutada erinevaid eh, transpordiliike erinevates piirkondades ja tõesti ühe mõõdupuuga ei saa kõiki muu mõõta nüüd energiakasutus jah, meil on informatsioon äh, riigiti olemas selle peale ka, selle kohta ja samuti ka äh, on olemas andmed äh, transpordiliikide viisi, aga transporti puhul ähm, energiakasutus ja konstrueerimine, terve elutsükkel ei ole Äh, ana-, läbi analüüsitud, nii et meil on vaja tõesti praegu nüüd mõelda selle peale, kuidas kasutatakse toorainet, äh, taaskasutatakse äh, materjale autode tootmisel, milline on energiakasutus autode tootmisel, te teate ju, taaskasutus ja korduvkasutus ja kogu olelustsükkel, et see on väga keeruline teema, asi ei puuduta ainult energia arvut-, koguste arvutamist, vaid on vaja mõelda kogu olelustsükli peale iga sõiduauto puhul aga kindlasti on need väga huvitavad teemad, mille juurde tagasi tulla. nüüd väävel äh, laevakütuste puhul, jah äh,, me teame, et põhjas äh, ja lõunas väga erinevalt toimub merevedu, aga me peame sellele tähelepanu juhtima. ja me tegeleme ju sertifitseerimisega heitmete puhul, aga väävel ei kao kuhugi ja mõjutab väga paljusid ökosüsteeme, me näeme neid tagajärgi veekogudele, me näeme, et vääveldioksiid ja sellega kokkupuutumine linlades on väga problemaatiline. nüüd gaaside prekursorid, osoon ja teised moodustavad sellise surmava segu ja kahjustavad inimeste tervist, sama lugu on ka vääveldioksiidiga. ei saa lihtsalt öelda, et äh, asjad on lahenenud, ei. Äh, tehakse arvutusi, mis millist kahju tekitab vääveldioksiid inimeste tervisele. meie agentuur on sellised arvutused teinud ja leidnud, et ei ole äh, võimalik parandada olukorda vääveldioksüüri ajal, kui me ei tegele merevedude kasutatavate kütuste väävlisisaldusega aga loomulikult see seondub meie õhukvaliteedi raportiga. Neid kahte raportit, eh, see, mida ma tutvustasin, ja ka õhukvaliteedi raportit tuleb koos lugeda. nii, kuhu e-autode puhul, kust tuleb e-autode puhul elekter? Eh, jah, siin on tõesti väga diferentseeritud olukord. Eh, ja on võimalik vaadata, kui erinevalt riigid kulgevad taastuvate energiate suurema kasutuse eesmärgi poole. jah, meil on eesmärgid seatud taastuvate energiaallikate vallas ja on selge, et iga liikmesriik teeb kõik, mis tema võimuses, selleks et ka e-sõidukite alased eesmärgid linnatranspordis täita, muidugi raskem on pikamaa sõitudega, aga linnades ma usun, et me näeme juba, et on suutlikkus olemas liikmesriikidel ja tõesti asjad paranevad eh, tublisti, võib-olla mitte nii kiiresti, kui me tahtnuks, aga siin ma tulen jälle stiimulite juurde ja ka maksude juurde. me oleme töötanud subsiidiumidega, eh, toetustega ja me oleme ka tegelenud transpordisektori toetustega ning meil on ees seismas uus ehm, kahjulike toetuste analüüsimine erinevates sektorites, sealhulgas ka transpordisektoris, on selge, et see teema on endiselt aktuaalne. ja kas see seondub nüüd ressursside efektiivse kasutamisega, teekaart on näidanud, et see on aktuaalne ja sellega tuleb tegeleda, et meil tekiks Euroopas ressursside, ressursse efektiivselt kasutav majandus. nüüd maksud ma arvan, et see on ikkagi ennekõike liikmesriikide pädevuses, aga ma tahaksin teile anda ülevaate, praegu me arutame mitmete riikidega, liikmesriikidega seda asja, eriti nendega, kes tegelevad eelarve revideerimisega ja tahavad energiaefektiivsemat majandust ja kavandavad ka reformida oma maksusüsteeme vastavalt. nii et see on tõesti väga kiire protsess, mis praegu käimas on. mõned eh, teist teavad, et eh, tulevikus on vajadus maksubaas üle vaadata. Eh, demograafiline olukord on selline, et meil ikka on vähem töötajaid, samas rohkem pensionäre. nii et maksusüsteemid paljudes riikides praegu on finantsministeeriumides arutusel ning sellega tegeldakse Eh, jah, eh, erinevate transpordiviiside lahkulöökmine ja analüüsimine riigiti, jah, me tegeleme sellega, aga olukord on siiski üsna eh, ühesugune kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, me andsin teile muidugi ülevaate keskmistest arvudest, aga suuri erinevusi eratranspordi ja avaliku transpordi kasutamisel Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole. nüüd meie suutlikkus tulevikus me ei tea, kui palju tulevikus hakatakse igasuguseid alternatiivseid äh, sõiduvahendeid kasutama. nüüd äh, praktilised ettepanekud. Äh, komisjoni lähenemisviis on olnud väga ulatuslik ja see on sarnane, nagu me oleme teinud kliima- ja energiapaketiga, seal on väga palju meetmeid, mis kõik on suunatud ühele meie eesmärkide saavutamisele keskkonnakaitse vallas. meie eesmärgiks on vaadata, ka läbi, kuivõrd reaalsed välja pakutud meetmed on ja kas ka tõesti stimuleerivad investeerima eesmärkide saavutamisse ning loomulikult meie peame hea seisma positiivse tulemuste eest keskkonnale. nii et aastal kaks tuhat kaksteist me vaatame läbi kõik need eesmärgid, mis on seatud ükskõik kas energia, kliimavaldkonnas, transpordis või muudes sektorites, põllumajanduses, vaatame, et kuidas nad kõik omavahel koos toimivad ja kas siin on ka mingeid ebakõlasid, et on tehtud valesid investeeringuid mõnes valdkonnas? mul vastuseid veel ei ole, aga järgmisel aastal juba on meil palju parem ettekujutus kogupiltist. nüüd müra. jah, ma arvan, et teil on õigus. on võimalik ka saavutada lühiajaliselt tulemusi. ja millele nüüd koondada siin tähelepanu jah, müra on üks e, tõeliselt endeemiline probleem. kõik puutuvad kokku müraga. sada miljonit inimest e, puutub kokku müraga, mis ületab Maailma Terviseorganisatsiooni normid. ja see madalamad müratasemed ei ole ka kuhugi kadunud meie ümbert, ükskõik mida me teeme, planeerime linnasid või tsoneerime piirkondi, müraga on vaja iga kord tegeleda, sest see mõjutab inimesi. ja kuidas nüüd arvestada arukaid ettepanekuid planeerimise vallas, üritame seda teha, aga loomulikult, kui palju moderniseerimist tuleks läbi viia linnades, Barcelona, Sevilla on linnad, kes tõesti üritavad väga palju ära teha näiteks e-jalgrataste kasutamisel, müratasemete vähendamisel. nüüd eh, testimisest. oma, meie raporti viimases peatükis on kokkuvõttev tabel, kus räägitakse sellest erinevustest, mis on testimistsüklis eh, autodel ja lõppkasutusel autodel, nii et kui testimisel oli sada grammi näitaja, siis sada nelikümmend on lõppkasutusel praktikas see näitaja. tõesti on suur vahe. nii et meil on tõesti vaja reaalsed tulemused arvesse võtta ja mitte hüpoteetilised testimisfaasi katsetuste tulemused. aga paraku jah, reaalsus ei ole veel selline. nüüd maakasutus kas me oskame ette näha äh, sõidukite vähenemist tulevikus? Äh, praegusel infrastruktuuril on tohutu mõju Euroopa keskkonnale. Äh, seda me näeme, me nä ju näeme siin saasteainete hulka keskkonnas, pinnases, atmosfääris ja see on kõik väga murettekitav ja me oleme teinud ka analüüse, valinud, näinud, et äh, on piirkondi Euroopas, kus ei tohiks juurde äh, rajada infrastruktuure või juurde ehitada äh, keskkonda hooneid, sest keskkond on juba muutunud väga kaitsetuks ja haavatuks ja haavatavaks ja ka inimtervis on seal piirkondades ohus. härra Kuhn, palun. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch Ihnen herzlichen Dank. suur tänu teile. aitäh selle huvitava ettekande eest. kahe tuhande kahekümnenda aasta programmis ning samuti ka eh, tuleviku mobiilsuse valges raamatus eh, esitas komisjon väga konkreetseid ettepanekuid. eri, eriti selles osas, mis puudutab energiakasutust ning eh, eh, siin on oluline roll ka sellel kolmesajal eh, kilomeetril, kui reaalmajandus reageerib teistmoodi, kui me praegu eeldame, siis muidugi võib minna keeruliseks, kuid kõige tähtsam on siiski see, et kõik see, mis me praegu teeme, et CO2 heitmeid vähendada eriti puudutab see transpordivaldkonda, kogu meie tegevust on vaja koordineerida, meil on CO2 heitmete osas eh, direktiiv, see puudutab siis CO, eh, väikesõidukite CO2 heitmeid. kahe tuhande kahekümnendal aastal räägitakse saja kolmekümne viie grammist heitmetest, samuti räägitakse tehnoloogilistest programmidest, Ehm, mis puudutavad uusi ehm, sõidukeid ehm, ning samuti kütuse küsimusi ja me peame eelkõige suutma välja mõelda erinevaid võimalikke transpordi vahendeid, teadma, peame teadma, kui palju näiteks kasutatakse ühe kil-, ühe kilomeetri peale kütust või ühe meremiili peale kütust. mida, kui palju on edasi mindud viimase kümne aasta jooksul, kindlasti on toimunud positiivseid arenguid peame mõtlema ka selle peale, kuidas see mõjutab reisijaid. see annaks meile tegeliku aluse selleks, et reaalseid ähm, reaalse võimaluse hinnanguid teha. me peame vaatama näiteks meretranspordi puhul, et kui kütuse äh, kasutus on kasvanud seitsekümmend protsenti, siis peame vaatama, mis toimub maanteel, kui palju iga transpordiliik äh, kütust kulutab. meil on vaja analüüsi, mis on hästi, hästi detailseid analüüse on meil vaja jah, me peame ka mõtlema selle peale, et eh, eh, kui ta, kui suur hulk kütustest oleks väävlivaba, pliivaba ja kuidas eh, selliseid, kuidas selliseid kütuse kõige paremini kasutada, meil on vaja kvaliteetset diislit ja peame mõtlema ka selle peale, millised eesmärgid meil on, võib-olla äh, null koma viis on piisav ja selle, sellest ei ole vaja enam kauem rääkida. tegu on põhimõtteliselt oluliste küsimusteta, me peame neid edasi arutama. mulle tundub, et äh, tegu on küsimusega, mida peab äh, väga tähelepanelikult arutama. me peame arutama majandus- ja keskkonnaküsimusi koos suur tänu, e, suur tänu teie poolt esitatud arvude ja mõtete eest, e, kuid e, sooviksin öelda seda, et kui ma nüüd kuulasin teid ja kuulasin kogu arutelu, mõtlesin selle peale, et kõik, mida me oleme kuulnud viimastel kuudel, siis me peame ütlema, et me oleme kõik siin skisofreeniliseks muutunud, nii teie, mina kui kõik teised. ühest küljest üritame vaadata seda, mida me saaksime või peaksime tegema, milliseid meetmeid kasutusele võtta, nagu teie oma raportis ütlete, selleks, et nõudlust optimiseerida. teisest küljest me eh, tegeleme ka eh, pakkumisega ja teeme sellest olulise küsimuse eh, ja see puudutab üle-euroopalisi võrgustikke, see puudutab äh, sellest, see puudutab ka seda, kuidas me pudelikaelad ära kaotame, kuid see tähendab ju tegelikult seda, et me e, muudkui lisame transporti. ja see puudutab ka e, väliskulude internaliseerimist ja nii edasi, nii et kokkuvõttes e, loomulikult me ühest küljest toetame odavate lennuliinide tegevust, teisest küljest räägime kütuse kokkuhoiust ühesõnaga, ma olen olnud transpordiministrid, nii et ma tean, et me peame jääma realistidest, me peame suutma tegema kompromisse ja me peame tunnistama, et me, see asi on meid täiesti hulluks ajanud. me ütleme ühte ja teeme täpselt vastupidist. nii et äh, me peame tegelema mitte ainult äh, E, e elektriautodega ja e, jalgratastega linnas, vaid meil on vaja veel teha? tegelikult on tegu ju e, vajalike e, meetmetega, kuid me peame kogu mudeli, tegevusmudeli üle vaatama, see, kuidas me toodame, see, kuidas me tarbime, see, kuidas me teeme tööd e, nõudluse kallal töötame, kuidas me ainult, mitte ainult selle kallal, kuidas me pakkumisega tegeleme. tegelikult ei tohi me keskenduda ainult hindadele. tegu on poliitiliselt tähtsa küsimusega, see ei ole ainult tehniline aspekt loomulikult on meil vaja äh, transporditööstust, kuid äh, transporditööstus ei ole ainus, mis peaks ettepanekuid äh, tegema. me peame tegelema, ähm, äh, tegelema ka nõudlusega ja minu küsimus oleks see, mida te kavatsete teha nõudluse aspektiga? kas te kavatsete teha oma ettepanekuid äh, ka, mis võiks kaugemale ulatuda ka teie eh, töövaldkonnaga ehk siis eh, keskkonnaküsimustega, sest eh, territoriaalsed küsimused on olulised, majandusküsimused, kokkuhoiuküsimused on olulised. me praegusel hetkel jõuame ju tarbimise ja pakkumiseni, nõudluse ja pakkumiseni. ja, ja see puudutab kogu kliimamuutuse ja transpordisektori küsimust suur tänu. ma eh, sooviksin ka ise mõned tähelepanekud teha. ma leian, et transpordisek-, eh, transpordisektoris eh, nii tarbijate kui pak-, teenusepakkujate vahel on tekkinud selline arusaam, kas siis õigusega või mitte, et et transpordisektorit peetakse pahaks poisiks, keda kogu aeg, kelle kallal kogu aeg noritakse Eh, rünnatakse. ja mina tahaksin küsida, et eh, kuidas me saaks eh, sellest üle saada. ma vaatan raportis lehekülje nelikümmend kolm, võib-olla mõned teile liikmetele pakub huvi teadmine, et kolmandas lõikes räägitakse sellest, et viimasel aastakümnel ehm, rattatransport suuris, kasvas nelikümmend kolm protsenti ja konkurents ähm, kasvas seoses raudteeturu avamisega. mina vaatan kolleegidele otsa, ma ei tea, kas me oleme mõnestki valesti aru saanud. meie igatahes muidugi äh, ei pane sugugi tähele, et äh, raudteeturg oleks avatud, me oleme äh, tundide kaupa tagunud rusikaga vastu lauda, nõudes komisjonilt, et rohkem ära tehtaks. nii et ma ei ole nüüd eriti äh, kindel, et ma teie lähenemisega selles lõigus äh, nõus olen ning pisut äh, allpool te mainite et, et kakskümmend viis protsenti äh, kiirrongidest, rongidest peaks olema kiirrongid, aga mis sellest saab seitsmekümne viie protsendist raudteetranspordist, mis on tavaline, nagu te teate, näiteks minu kodumaal ei ole enamus raudteetranspordist äh, Eh, eh, elektriraudteetransport, vaid kasutatakse eh, pigem masuuti. nii et ma tahaksin teada, kui te neid raporteid koostate, kas sellega on mingisugune, neil on mingisugune seos reaalsusega, mis tegelikult toimub ja mis tegelikult teha tahetakse? ning veel üks põhimõtteline küsimus Ja küsimus on nüüd selles, kas on võimalik eh, planeet, eh, maakera päästa, eh, kui me mobiilsust ei vähenda, sellepärast et komisjoni valges raamatus ütleb esimest korda, et me soovime mobiilsust vähendada, kuid see tekitab inimestes hämmastust. nii et minu meelest on siin põhimõtteline küsimus ja see puudutab eriti transpordi kasutajaid. see puudutab neid, kes, kes paarsada meetrit autoga sõidavad sellepärast, et et eh, nad viivad paarisaja meetri kaugusele lapse kooli, sest eh, laste ahistajad on iga puu taga peidus. et eh, kuidas me, nemad, mida nemad arvavad mobiilsuse vähendamisest? ja teine asi puudutab maksuküsimust. Hmm, üks minu kolleeg on minuga vaielnud pidevalt just lennundusküsimustes ja ja lennunduse, lennukütuse maksustamise osas. ma ei tea, kas teie kui organisatsioon võite seda toetada või, või mitte. ma oleks äh, väga huvitatud teie arvamusest äh, lennukituse äh, taks-, maksustamisest, sest teie ei ole loomulikult ETS-ist kes ütlevad, et meie oleme need, kes asjaga tegelevad ja keegi teine midagi ei tee Äh, te, mind huvitab see, äh, mida te ütlesite äh, nafta suhthindadest. kas teie arvate, et seoses majandus, et vähemalt maksureformiga, kas te arvate, et naftasaaduseid tuleks kõrgemalt maksustada? ma tean, et paljud, et enamust öeldakse, et keegi ei taha maksutõuse, kuid me peame sellest rääkima kas te arvate, et toimuvad piisavad arutelud, et, et äh, avalikkus oleks sellise kontseptsiooniga nõus? et äh, me, et me peaks äh, et, peaks tegelema sellega, et me äh, nõuaks, et äh, Äh, et kütusemaksu küsimus oleks äh, kogu selle ülejäänud küsimusega äh, seotud. Need on põhimõttelised küsimused, millega me peaks tegelema. Michael Isabel on üritanud seda väidet läbi suruda juba aastaid. meil on vaja jätkusuutlikku transporti. aga see tähendab ka seda, et te ei saa lennukiga lennata Äh, puhkusele või ei saa äh, autot kasutada lühikeste äh, distantside läbimiseks. ma nüüd alustan sellest skisofreenia küsimusest, sest ma arvan, et see kirjeldab olukorda väga hästi. see on transpordis vee küsimuses, puudutab kogu meie varusid, siin on pakkumise nõudluse küsimus väga tähtis, väga raske on seda ratsionaalselt, loogiliselt lahendada. ma ütleksin seda, et äh, tegelikult turg on see, mis äh, äh, turul on väga raske seda küsimust lahendada, sellepärast et, et, et praegusel hetkel on probleem selles, et, et väga palju on autosid ja väga palju nõutakse varustamist ja see tähendab seda, et tarbijale ei saadeta õigeid signaale ning tundub karistusena, et me üritame seda äh, kütust aina äh, kallimaks muuta ning maksureform peab tegelikult tegelema sellega, et äh, peab kasutama erinevaid vahendeid, kas maksuküsimust või erinevaid algatusi. igatahes peab, peab premeerima inimesi, kes teevad õigeid valikuid ning äh, see, sellega just tõrkib esile, et milliseid valikuid me praegusel hetkel teeme. sest äh, praegusel hetkel minevikus äh, need ootused, mis inimesel minevikus olid, need on juba hakanud kaduma seoses majanduslangusega. ja praegusel hetkel juba pikad kallid puhkused on hakanud vähenema, praegusel hetkel on tekkinud võimalus, mida me tähendame, mida me tahame öelda kahekümne esimesel sajandil mm, mm, mobiilsusega, praegusel hetkel Eh, me peame asjast pisut põhjalikumalt rääkima, kuid eh, tegelikult eh, majanduskriisi ajal on, läheb asi, jutt alati raha peale ning teine küsimus on julgeolek ning tegelikult praegusel hetkel meie parim argument ongi tervislik elukeskkond. me ei soovi endale ju vaenlase juurde, meil on vaja põhjendatud argumente selgitamaks, miks on vaja investeerida puhtasse transporti ning äh, need on tõesti olulised valikud, mis äh, ei pruugi tulla poliitikast, no mis peaksid tegelikult tulema äh, sotsiaalsest nõudlusest. me peame selgitama, miks me teeme seda, mida me teeme, tegu ei ole, küsimus ei ole statistikas ainult, vaid selles, kuidas energiat kasutatakse. me peame selle peale Eh, mõtlema, et kas see on minu jaoks hea, kas aitab mul paremini elada ja kas ma jõuan selle eest maksta. nii et eh, minu meelest eh, mobiilsusel on väga palju erinevaid kihte ning minu meelest see on sama küsimus, mis vee puhul. õigus veele ei ole põhimõtteline õigus, ei ole põhiõigus, kuid see on sellele väga lähedal ning äh, nüüd mobiilsusküsimus, kui on, äh, kui sa oled suuteline äh, selle eest maksma, siis põhimõtteliselt me peame tegelikult küsima, et mida mobiilsus tegelikult tähendab, mida see tähendab linnades. kuidas, see tähendab ju tegelikult seda, kuidas seda mobiilsust õieti esitada, sellepärast et me peame tõesti tege-, tegema tööd linnadega nii et äh, minu meelest peaks olema ähm, äh, meil peaks äh, olema, peaks tegema tihedamat tööd linna tegema, peaks vaatama, sa-, üritama saama andmeid selle kohta, kuidas tegelik keskmine inimene praegu elab ja see puudutab ka selliseid küsimusi nagu mm, müra, see puudutab see puudutab reostatust ja muud. nii et tegelikult on orientatsiooni küsimusega seotust. me peame oma suundumist muutma äh, ja ma arvan, et äh, asi mõjutab meid kõige rohkem just äh, linnades. mis puudutab kaugtranspordi äh, küsimusi, siis see on regioonidest sõltumatu ja me peame mõtlema selle peale, kuidas kõige efektiivsemalt oleks võimalik asju muuta. kas ja olgu siis tegu lennutranspordi, meretranspordi või autotranspordiga, siis peab küsima, kuidas kõige mõistlikumalt kohale saada kuid mis puudutab nüüd äh, maksureformi küsimusi, siis äh, äh, siis kui, kui inimesed näevad, et nad maksavad millegi eest, mis läheb, nagu öeldakse, investeeringuks tulevikku, kuid siin on veel selliseid tööstusi nagu veetööstus ja energiatööstus Eh, siis eh, on eh, taristu väga halvas seisus, see tuleks kindlasti üle, see tuleks kindlasti ümber ehitada, ümber muuta ja me peaksime mõtlema selle peale, milline taristu on kõige tähtsam, kuhu poleks vaja investeerida. nii et me peame nende probleemidega väga kiireloomulikult, kiireloomuliselt tegelema. kahe tuhande kahekümnes aasta on ümber nurga, meil ei ole väga palju aega enam väga raske on ümber ehitada kogu meie autoparki, see on äh, väga, see on praktiliselt võimatu. nii et äh, me peame mõtlema selle peale, kas meie ähm, eesmärgid ühtivad ja kas äh, meil on võimalik kodanikele see arusaadavaks teha, me peame neile ütlema, et meil on tõsised eesmärgid, milleni me peame üritama jõudma ja seda ka maksureformi abil. ma Äh, arvan, et me peaksime koostööd tegema ka teiste tööstustega, meil on vaja ka teisi äh, märguandeid, äh, mis tulevad mujalt. suur tänu. suur tänu, proua Megleid, teie sõnavõtu eest ja küsimustele vastamise eest. ma küsiksin nüüd äh, Eh, paluma kolleege, et me teeks seda nii, nagu me seda tavaliselt ikka teeme. nii et suur tänu ja mul on nüüd äh, kindel eh, eh, kindlad korraldu-, kindel korraldus, et äh, proua McLeod saaks kümme kolmekümmend rongi peale, ma arvan, et ta nüüd jõuab, nii et suur tänu teile! okei okay,, thank you! okei okay,, colleagues, we next is the commissioner nii, ja nüüd saab sõna volinik, kas volinik on kohal? nii et äh, viieminutine vaheaeg, ärge kuhugi minge ja siis tuleb äh, proua äh, volinik ja me alustame oma tööd kohe. okay,. Äh, kolleegid, äh, jätkame oma istungit ning tervitame nüüd äh, Conny Hedekood, kes on siis kliimameetmete volinik. meil on umbes tund aega. niisiis, volinik, ma annan teile kõigepealt sõna, et te saaksite teha kuskil kümneminutise sissejuhatuse ja seejärel on saadikutel võimalik esitada teile huvitavaid küsimusi, nii et, et volinik, aitäh, et tulite ja teil on sõna. aitäh, härra esimees, mul on äh, väga hea meel, et, et mul on võimalus kohtuda äh, paljude lugupeetud komisjoni liikmetega. Äh, tervikuna ei olegi ma terve komisjoniga veel kohtunud Äh, loomulikult äh, minu äh, portfelli seisukohalt on väga oluline, mida transpordi vallas tehakse. transport on teine suurim kasvuhoonegaaside tekitaja Euroopa Liidus ning umbes veerand kõigist heitmetest on pärit just nimelt transpordisektorit. umbes seitsekümmend protsenti heitmetest siis on pärit transpordist nagu te teate, komisjoni teekaart jõuda aastast kaks tuhat viiskümmend konkurentsivõimelise madala CO2 heitmega majanduseni tähendab seda, et tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast teistes sektorites on heitmed pidevalt vähenenud, aga transpordis vastupidi, on heitmete hulk pidevalt kasvanud. seega võib öelda, et transpordisektoris tõesti asjad ei saa edasi minna nii nagu siiani kõik transpordisektori osapooled peavad heitmeid vähendama, kui Euroopa Liit tõesti oma CO2 heitmete vähendamise eesmärke tahab saavutada. kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine transpordisektoris on seega äärmiselt oluline osa meie kliimastrateegias seega ma ka tervitan seda, et transpordikomisjon tahab olla selles ähm, äh, vallas ambitsioonikas, tahab vähendada transpordist tulevaid heitmeid valges, komisjoni valges raamatus transpordi kohta me oleme juba olemasolevatele eesmärkidele lisanud ka orienteerivad eesmärgid, mitmed vaheeesmärgid aastast kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat nelikümmend ning tahaksime vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid siis kahekümne protsendi võrra võrreldes kahe tuhande kaheksanda aasta tasemega ja seda aastast kaks tuhat kolmkümmend tegelikult on see vähem kui need eesmärgid, mis on seatud paljudele teistele sektoritele, aga me saame aru, et selles valdkonnas äh, ei ole äh, võimalik neid muutusi läbi viia väga lühikese ajaga ja seetõttu me leidsime, et aasta kaks tuhat kolmkümmend on realistlik loomulikult oleks meil hea meel selle üle, kui Euroopa Parlament seda eesmärki toetaks ja ka sellega, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks tuleks heitmeid vähendada kuuekümne protsendi võrra äh, võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastatega ning äh, analüüsid näitavad, et äh, see on saavutatav eesmärk transpordisektori jaoks, teistes sektorites on need eesmärgid veel palju kõrgemad. nüüd keskenduksin aga sellele, mida siis lühemas perspektiivis on võimalik ära teha. Äh, keskenduksin transpordiga äh, seotud poliitilistele algatustele, millega minu talitused praegu tegelevad. kõigepealt räägiksin meretranspordist pärinevatest heitmetest. kasvuhoonegaaside heitmete hulk merenduse sektoris äh, õõnestab Euroopa Liidu pingutusi heitmeid vähendada tuhande üheksasaja üheksakümnenda ja kahe tuhande seitsmenda aasta vahel on Euroopa Liit vähendanud oma heitmeid äh, kolmesaja kaheksakümne miljoni tonni CO kahe ekvivalendi võrra, aga heitmete kasv merendussektoris on nelisada miljonit tonni nii et, et te näete, et see äh, tegelikult muudab olematuks paljud äh, muud meie saavutused Äh, selline areng on muutunud mitte jätkusuutlikuks. Äh, kõikidel tee, kõigid, äh, kõigid heitmed kõigist teistest sektoritest käivad heitmetega kauplemise süsteemi alla, välja arvatud merendus ning ILO arvutuste kohaselt siis vähese süsinikuheitmega tehnoloogia kasutusele võtmine võimaldaks juba kütuse pealt iga aasta sajast aastaks kaks tuhat kakskümmend, nelikümmend kuus kuni äh, sada kakskümmend viis miljard, miljardit dollarit. minu arvates on äh, siin tõesti äh, merendussektoril või laevandussektoril võimalik tohutult võita Äh, transpordivolinik Kallas ja mina äh, äh, kohtusime esmaspäeval kolmandat korda siis merendussektori sidusrühmade esindajatega. nagu te teate, Euroopa Parlament on palunud komisjoni, juhul kui mingeid edusamme ei ole, kui seda rahvusvahelist mere, merendusprobleemi ei lahendata, siis meilt on palutud tulla välja ettepanekutega, mida Euroopa järgmiseks peaks tegema meil on toimunud kolm väga huvitavat kohtumist ähm, siis kõrgetasemeliste äh, äh, laevandussektori esindajatega, äh, kõigi selle sektori harude esindajatega ning nendel kohtumistel tuli väga selgelt välja, et kuskil on tulu, turutõrge, nii et, et saadakse küll palju raha, aga ei tehta seda, mida selle raha eest tegema peaks. niisiis, me tõsiselt kaalume Äh, siis äh, võimalusi äh, selles sektoris midagi ära teha, aga tõenäoliselt, kus komisjon hakkab tegutsema alles kunagi järgmisel aastal, kui on, meil on valmis juba mõjuhinnangud ja kõik muu ei ole kahtlust, et meie eelis on kindlasti see, et leitakse lahendus globaalsel tasandil. teiseks tahaksin öelda, et me vaatame läbi äh, äh, autodest ja furgoonidest tulevate CO2 heitmete äh, alaseid seadusi. me tahame ju vähendada transpordist tulevaid heitmeid, valges raamatus võetakse arvesse, arv-, märgitakse, et äh, et heitmete vähendamine on siin väga oluline. nagu te teate, meil on olemas juba määrused, mis seavad uutele sõidukitele eh, teatud heitmete ülempiirid ning äh, mul on väga hea meel, et need äh, seadused ka tõesti toimivad. heitmed äh, sõiduautodest on vähenemas ja nad on vähenenud väga kiiresti pärast seda, kui siis kohustuslikud CO kahe normid kehtestati. kakskümmend grammi kilomeetri kohta on need heitmed vähenenud võrreldes siis kümne grammiga kilomeetri kohta ajavahemikus kaks tuhat kuni kaks tuhat kuuskümmend ning see positiivne suundumus jätkub. niisiis me võime öelda, et autotööstus äh, liigub õiges suunas ning CO2 normid, mis on siis äh, kehtestatud sõiduautodele kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja ka kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, on realistlikud ning neid on võimalik saavutada. ma pean ütlema, et äh, ma olin väga rõõmus, kui sellel kevadel me kuulsime autotööstuse esindajatelt, et esa, enamik Euroopa autotootjaid Äh, suudab saavutada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eesmärgid juba kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, nii et, et me oleme tegelikult juba ajakavast ees. ja see on kahtlemata positiivne, ehm, äh, sest kui me siin survet avaldame, siis innovatsioonivõime on täiesti olemas. Äh, komisjon tahab läbi vaadata siis autode ja furgoonide ehm, jaoks kehtestatud standardeid me oleme käivitanud avalikud konsulta-, konsultatsioonid avalikkusega ja äh, neid tulemusi kasutame siis ka kom-, komisjoni mõjuhinnangus ja ettepanekutes, mida me siis esitame järgmine aasta. kolmandaks tahaksin öelda, et me valmistame ette strateegiat äh, CO2 heitmete vähendamiseks raskeveokitest äh, kuskil kakskümmend kuus protsenti CO2 äh, heitmetest, mis tuleb maanteetranspordist, tuleb just nendest veokitest äh, ning äh, äh, siis äh, vee ning kuskil viis protsenti kogu Euroopa Liidu CO kahe heitmetest on siis seotud nende sõidukitega. nõudlus kaubavedude järele kasvab pidevalt ning maanteetransport on peamine transpordiviis, mida selleks kasutatakse Äh, nüüd raskesõjaveokite CO2 heitmete vähendamine on äärmiselt oluline selleks, et Euroopa Liit saaks oma kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada ning see annab kindlasti ka panuse Euroopa madala CO2 heitmega majanduse strateegiasse. kuna meil mingeid jõulisi meetmeid ei ole, siis CO2 heitmed kasvavad isegi, kui äh, me parandame äh, raskeveokite kütuse efektiivsust. komisjon on öelnud, et on äh, valmis ette valmistama põhjalikuma strateegia, mis võimaldaks siis bussidest ja veoautodest tulevate heitmete vähendamist. ning meil on plaanis esindada siis äh, kõikehõlmav strateegia aastal kaks tuhat kolmteist ja ma tahaksin öelda, et me oleme juba alustanud siis sidusrühmadega konsultatsioone. loomulikult Äh, rakendame me ellu ka kehtivaid seadusi ning äh, üks äh, nendest õigusaktidest on viimasel, viimastel nädalatel pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. härra esimees, ma luban, et võimaldate mulle aega, et ma saaksin rääkida lennundussektori kaasamisest heitmetega kauplemise süsteemi Äh, see otsus kiideti heaks suure e-, häälteenamusega kahe tuhande kaheksandal aastal nii nõukogus kui ka parlamendis, aga kolmandad riigid, keda juhtis USA, on Euroopa Liidule selle pärast survet avaldanud, aga mis puudutab nüüd rakendamist ja siin on, seda tuleks rõhutada, äh, kõik äh, siis kommertslende korraldavad lennufirmad täidavad neid seadusi nii et, et kõik need äh, tähtajad, mis me oleme selles õigusaktis seadnud, kõigist nendest on ka kinni peetud. nii et, et äh, mõnikord, äh, kui meedias tehakse selliseid karme sõnavõtte, siis tuleks arvestada, et tegelikult kulisside taga inimesed siiski täidavad seadusi nagu siin juhiti tähelepanu, et Euroopa, Euroopa Kohus langetas otsuse ka USA ühe lennufirma kohta ning eh, lükati tagasi kõik need eh, väited või nõuded, mida USA lennufirma ehit-, esitas eh, see ei ole vastuolus rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni reeglitega. Äh, meil on vaja äh, mingit äh, heitmetega kauplemist ka lennunduse sektoris ja võib-olla kõige parem on alustada juba just nimelt selliste regionaalsete heitmetega kauplemise kavadega. USA lennufirma leidis, et selline lähenemine on Chicago konventsiooni vastane, aga kohus leidis, et see niimoodi ei ole ja ei ole tõsi ka see, et Euroopa Liidu seadused üritavad avaldada mõju Euroopast väljaspoole jäävatele piirkondadele, nii et, et selles mõttes Euroopa Kohtu otsus oli väga selge. kuna juriidilised argumendid äh, muutuvad üha nõrgemaks äh,, siis need, kes ei taha äh, äh, seda süsteemi üritavad tugevdada poliitilist survet ja siin on väga oluline, et meie Euroopa Liidus oleme kindlad. Äh, tegemist on mittediskrimineeriva õigusaktiga ning me peame rõhutama, et meil ei ole mingit kavatsust seda muuta nii Transpordi kui ka Keskkonnanõukogu on pidevalt kursis, äh, kus me selle asjaga olema ning mõlemates ähm, nõukogudes on siis toetatud Euroopa Liidu lähenemist. ma võin öelda, et ka möödunud nädalal Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni kohtumisel olid Euroopa riigid väga ühtsed ja toetasid seda õigusakti minu arvates on äh, väga oluline arvestada sellega, et see võib-olla ei ole suur üllatus, et me oleme väga pikka aega üritanud selles vallas saavutada globaalseid äh, regulatsioone, aga paraku edutult. nüüd me teeme seda regula-, regulaar-, äh, regionaalsel tasandil äh, ja teised võivad siis teha nii, nagu nad ise tahavad ja loomulikult seetõttu on üritatud selle vastu protesteerida. mõned asjad vajavad selgitamist Äh, sest kindlasti teile ka esitatakse sellel teemal väga palju küsimusi. Äh, üks asi on meetmete proportsionaalsus. kui te loete ajalehti, siis äh, satute segadusse mina näen arve, kus Ameerika meedias näiteks mainitakse, et ühe, ühe otsa pileti peale läheb see maksma kuskil viiskümmend dollarit. tegelikkus on see, et kui me lendame näiteks Londonist New Yorki, see siis äh, maksumus ühele reisijale on kuskil üks koma viis eurot. kui me räägime Frankfurt-Peking liinist, siis kuskil kaks eurot on see maksumus reisija kohta. jah, äh, võib öelda, et on naeruväärne, et see summa on nii väike. Äh, mik-, see reisijakulu on niivõrd väikene, seda tänu õigusaktidele, mida on toetanud ka Euroopa Parlament, kaheksakümmend viis protsenti äh, nendest äh, heitme, heitmelubadest antakse ettevõtetele tasuta. nii et, et väga äh, oluline on proportsioonid paika saada ja hoolitseda selle eest, et meil on faktid õiged. mina olen kuulnud väidet, et äh, siit tulevad meil väga suured äh, probleemid, sellepärast et lennufirmad hakkavad nüüd lendama läbi Araabia Ühendemiraatide. mina igatahes ei tea mitte ühtegi inimest, kes saaks lubada endale piletid Pekingist Frankfurti selleks, et kaks kes äh, selleks, et hoida kaks eurot kokku, hakkaks kuskilt äh, väljaspool Euroopat lendama. Äh, see ei ole realistlik ja, ja, ja põhjus, miks me seda asja teeme nii, nagu me teeme, et kui me kehtestaksime selle reegli ainult omaenda õhuruumis, siis ei saaks lennundusest pärit heitmeid ühtegi rahvusvahelisse lepingusse sisse panna sellepärast et õhuruum äh, avamere kohal ei kuulu ju kellelegi. nii et, et ja siis hakkaksid äh, tõesti lennufirmad vältima üle Euroopa lendamist. nii et, et ma arvan, et oli põhjus, miks komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament leppisid kokku just äh, niisuguses õigusaktis. samuti peaksite teadma, et meil on väga hea dialoog paljude riikidega nende samaste meetmete osas me ei hakka kellelegi ette kirjutama, mida nad oma lennundussektoriga peavad tegema ning eh, meie seadustes on säte, et kui teil on samaväärsed meetmed ja see muide on selleks eh, dialoogi aluseks kolmandate riikidega, kui teil on olemas oma samaväärsed meetmed, siis me võime teid vabastada sellest maksust, kui te Euroopas maandute nii et, et me ei, tõesti ei diskrimineeri kedagi ja kõige huvitavam asi siin valdkonnas on just eh, see, et näiteks Hiina praegu kaalub ka, et kas seada mingid eesmärgid oma lennundussektorile. nii et, et üks asi on see, mida te näete ajalehtedes ja teine asi on see, mis tegelikkuses toimub. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et Euroopa Liit ei ole mitte üksnes valmis vaid Euroopa läbi oma õigusaktide tahab ka luua siis äh, ülemaailmset äh, raamistikku lennunduse heitmete vähendamiseks ähm, ja paraku rahvusvahelisest tsiviillennundusorganisatsioonist äh, me kuuleme ainult seda, mida nad ei taha, oleks tore, kui nad hakkaksid rääkima ka sellest ähm, ülemaailmsest ähm, kokkuleppest ja lõpetuseks, härra esimees, tahaksin väga lühidalt peatuda ka transporditaristute teemal Äh, intelligentsed, äh, koostoimevõimelised äh, tra-, transporditaristud on väga olulised ühisturu jaoks ja selleks, et me saavutaksime oma kliima ja energeetika vallas seatud eesmärgid. transpordivõrgud mängivad väga olulist rolli ka meie majanduse süsinikuheitmete vähendamisel ning ähm, me kõik teame, et ähm, Äh, transport mängib olulist rolli ka äh, majanduskasvu tagamisel ning tegelikult kõige olulisem ongi, kuidas kõiki neid eesmärke omavahel ühendada. on väga oluline, et Euroopa Liidu eelarve aitaks vähendada CO2 heitmeid transpordisektorist ning äh, seetõttu on komisjon teinud ka ettepanekud järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks, mis me taha-, kus me tahame et eelmär, et eelmärk, vastavalt kakskümmend protsenti läheks kliimameetmetele nii et, et Euroopa Liidu e-, eelarve peaks olema Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega kooskõlas ja eriti eesmärgiga valmistuda üleminekuks vähese CO kahe heitmega majandusele. meil on väga oluline palundada, parandada ka äh, erinevate transpordiliikide koostöövõimet, näiteks äh, ja samuti äh, õhutada reisijaid kasutama näiteks maanteetranspordi asemel raudteetransporti nii et, et me ei peaks ainult toetama uute maanteede ehitamist, väga oluline on see, et, et me läheneksime kõigile transpordiliikidele eh, terviklikult. me peame kaasajastama oma mana-, majandust, eh, looma töökohti, majanduskasvu, raha paremini ära kasutama ning meie ettepanekud struktuurifondide osas peegeldavad selliseid eh, eesmärke. niisiis, härra esimees, Euroopa Komisjonis me üritame öö, äh, mõelda laiemalt, mitte ainult oma tegevusvaldkonna piires, me ei saa niimoodi, et siin on meil transport, siin on majanduskasv, siin on keskkond ja energeetika veel omaette Äh, oluline on see, kuidas neid kõiki näha ühiselt ja maksimaalselt ära kasutada neid piiratud vahendeid, mis meil on. nii et, et see on see, millele me üritame keskenduda läbi mitmeaastase finantsraami, raamistiku ja ma loodan, et parlament meid äh, siin toetab. aitäh, härra esimees! suur tänu, proua volinik! ja nüüd koordinaatorite küsimused nagu öeldud, meil on kolmkümmend viis, nelikümmend minutit, sest pärast seda volinik läheb tööstuskomisjoni. nii et üritage teha lühidalt ja kui mõned saadikud ei ole teiste saadikutega nõus, siis eh, me ei tahaks, et siin peetaks eh, diskussioone, oodake ikkagi ära. härra Grosch esimesena. ma tänan proua volinik. Te olete täna äh, komisjonis, kus kõik teavad, kuivõrd tähtis on majanduslikult transport. inimesed tihtipeale unustavad selle, aga transpordil on ka väga suur mõju keskkonnale. viimastel aastatel äh, on hakatud neid kahte Äh, aspekti paremini mõistma. ja Rahvaparteigi jaoks on kõik need asjad omavahel seotud, keskkond ja transport, transport ja keskkond. aga ma tahaksin juhtida tähelepanu järgmistele asjaoludele. õigusaktid tuleb ka resoluutselt ellu rakendada kui me vaatame Valget Raamatut kakskümmend kakskümmend, siis seal käsitletakse ka eesmärke kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. aga mõnedele meenub veel Valge Raamat aastast kaks tuhat. no küsimus on järgmine. millised eesmärgid tollasest Valgest Raamatust jäid saavutamata? ja äh, teiseks minu küsimus puudutab ressursse, vajalikke ressursse tegevuspoliitikate ellu rakendamiseks ja kui me räägime finantsaspektidest, siis äh, see seondub ka subsidiaarsuse põhimõttega ja teadus- ja uurimistegevusega. Äh, äh, kogu paketi mõju transpordile, millised trendid on teie toetuse pälvinud teadusuuringute ja arendustegevuse vallas. tahaks selle kohta rohkem kuulda. toon nüüd ka mõned näited keskkonnasektoris saab kasutada saastaja maksab põhimõtet ning sihtpäraseid eraldisi. aga praktikas on kõiki neid põhimõtteid raske rakendada. et tõesti raha, mida saastajad maksavad ka oleks suunatud pärast ja säästlikku transporti. või võtkem ühtne Euroopa taevas. Nende õigusaktide ellurakendamine äh, on väga aktuaalne ja need peaksid jõustuma aastal kaks tuhat kaksteist ja peaks võimaldama tublisti kokku hoida. aga me räägime siin poliitilistest otsustest ja mitte majanduslikest otsustest ja sellepärast, et ma leian, et äh, on vaja tugevamat survet avaldada, et tulemused kiiremini selguksid. ma ei tahaks väga üksikasjalik olla oma sõnavõtus, aga ma arvan, et tähtis on, et komisjon seisaks resoluutselt oma tegevuspoliitikate taga, sest need tegevuspoliitikad võivad oluliselt meie probleemid lahendada. kui te eh, tööstuskomisjonist ütlete, et mõned valdkonnad, mõned aspektid ei ole enam prioriteetsed, eh, siis me peame sellest teadma, me peame teadma, et teie käitumine, teie seisukohad on sidusad, et me saaksime neid toetada seda peab nägema ka avaldus, avalikkus. Äh, kui me räägime nüüd otsuste langetamisest, viimasel hetkel, kui probleemid on juba kuhjunud, siis äh, te muudate olukorraga väga raskeks meie jaoks, me oleme sunnitud äh, asjad edasi lükkama, sest me ei suuda nii kiire ajaga neid lahendada, nii näiteks oli ähm, vedelkütuste puhul me teame ka, et komisjon on ühepoolselt otsustanud mõnede asjade lahendamise edasi lükata, kuna tal ei olnud toetust eh, liikmesriikidelt, aga sellisel juhul on see väga solvav parlamendile, kes on juba kujundanud oma eh, ühtse seisukoha. sellised vastuolud, lahknevused tuleb tulevikus ära hoida, sest siin on ju kaalul mitte ainult komisjoni usaldusväärsus ja usutavus, aga ka parlamendi usaldus ja usaldusväärsus ja veel igasugused kahepoolsed läbirääkimised Euroopa Liidu ja piirkondade vahel, komisjoni ja piirkondade vahel tuleks ära unustada, kui me ei suuda siin ise kokku leppida ja nemad eh, ei taha seda, mida me siin otsustame, siis hakatakse läbirääkimisi pidama. see ei ole õige tee. ma arvan, et kui komisjon ja nõukogu on ikkagi ühe tee ette võtnud, siis nad kõnnivad selle lõpuni Dank u wel, uh, voorzitter, uh, mevrouw de commissaris. suur tänu äh,, härra Karadui uh.... mina tahaksin jätkata sealt, kus härra Kross lõpetas ja öelda paar sõna seaduseelnõude kohta. jah, tähtis on, et õigusaktid rakenduksid ellu, seda ka transpordi valdkonnas Eh, tihtipeale on liikmesriigid olnud väga vastumeelsed ja aeglased õigusaktide elu rakendamisel, näiteks ühtse Euroopa taeva puhul. aga tegemist on ju väga ulatusliku valdkonnaga, mis üha areneb Euroopa Liidus ja Euroopa transpordisektorile väga tähtsa valdkonnaga ja tulusa valdkonnaga. Eh, paar praktilist ettepanekut, mida me tahaksime näha järgmistel kuudel. kõigepealt eh, merendussektor ja sealsed normid, aga samuti sõiduautod ja furgoonid ja veoautod. me teame, et juba on siin tublisti tulemusi saavutatud, aga võib-olla kõige suurem äh, pluss ikkagi kõige paremad tagajärjed selguvad pikaajalises perspektiivis ning tähtis on, et transpordiressursid kasutatakse ära äh, teistmoodi, kui täna seda tehakse, et toimuks nihe transpordiliikide kasutamisel, et tõesti eh, ka reisijate veol leiaks kasutust kõige tõhusam veoliik. aga see tähendab muidugi väga valulikke struktuurilisi muutusi transpordis. kuidas teie oma rolli siin näete? ja tähtis oleks ka kuulda, kuidas te üritate juba lähiajal tulemusi saavutada, tahaks teada nendest lühiajalistest lahendustest. loomulikult eh, meid huvitavad ka pikaajalisemad eh, eesmärgid ja lahendused. aga samas tahame ka kõik juba nüüd käegakatsutavaid tulemusi näha. see oli minu esimene küsimus. nüüd teiseks. Eh, heitmetega kauplemine, saastekvootidega kauplemine lennunduses. jah, on juba kokkulepe, meiegi oleme selle üle hääletanud ja juriidiliselt jah, me oleme õigel teel ja te ka rõhutasite seda. Äh, te ütlesite, et me peame nüüd tõesti oma jõud koondama siin Euroopa Liidus, aga tegemist ei ole ainult juriidilise teemaga, vaid see on muutunud ka poliitiliseks küsimuseks vahepeal juba. ning küsimus on järgmine, nüüd on tähtajani jäänud kaks kuud äh, Mm, USA kongressis ja nemad seal on tõesti väga energilised ja kaaluvad vasturünnakut, vastumeetmeid, mis hakkavad mõjutama Euroopa Liitu. ja loomulikult te hindate neid ohtusid ja riske. kas need on lihtsalt äh, sellised žestid ja poosid või tõesti tahetakse mm, meile avaldada survet, et saavutada oma tahtmist või äh, on tegemist täiesti uue äh, kaubandussõja etapiga. Äh, nüüd äh, kuidas te olete üritanud isiklikult veenda kolmandaid riike selles kontekstis? jah, on olemas õigusaktid, neil on oma sisu ja neil on ka oma tagajärjed ja mõjud. ja ei tohi õigusaktid järgida poliitilisi hetkekaalutusi Mm, vaid peavad enne, kõige tuleb üritada pingeid äh, leevendada ja lahendada ja tahaks kuulda, mida kavandab komisjon järgmise aasta alguses selles plaanis teha. proua Maisner liberaalide nimel. ma tänan, härra koosoleku juhataja, tänan volinikku äh, selle väga hea ülevaate eest. Te ütlesite, et asju ei tohi käsitleda ükshaaval isoleeritult. transporti tuleb käsitleda käsikäes keskkonnaga ja see on õige lähenemisviis, mida te ka praktikasse rakendate. aga me tahame tõesti saavutada oma keskkonna alused, alased eesmärgid ja selleks on vaja kaasata kõikvõimalikud tegevuspoliitikad ja valdkonnad ja transport etendab siin tähtsat rolli. ning tähtis on kõigi sõidukite keskkonnanäitajaid ja tulemusi parandada. tõsi on see, et äh, mitte kõik mootorsõidukid ei ole keskkonnasõbralikud. Äh, üleminek keskkonnasõbralikematele sõiduvahenditele on ähm, saavutatav, kui selle peale mõeldakse ka juba konstrueerimise projekteerimise projektis sõiduautod, lennukid saab muuta kergemaks, mille, tänu millele nad kasutavad vähem kütuseid ja ka saastavad vähem keskkonda. vaadatakse ka juba, millised on alternatiivsed kütused, seda nii merendussektoris kui ka teistes transpordisektorites. mõeldakse rannikualade peale ja ulgumerel seilavate aluste peale Äh, kogu infrastruktuuri puhul kehtivad need samad nõuded. me tahaksime, et ehitataks heitmete neutraalseid aluseid. ja veeldatud gaas, mida, midagi, mida kasutatakse sõiduautodes, võiks kasutamist leida ka laevadel, alustel Te ütlesite tõesti, et te üritate äh, analüüsida ja käsitleda kõiki äh, külgi ja aspekte. aga tahaksin veel paar sõna öelda arukate transpordisüsteemide kohta, mis muudaksid transporti tõhusamaks, suurendaksid liiklusvoogusid ning äh, aitaksid oluliselt vähendada või lausa ära hoida heitmeid, aga loomulikult see kõik nõuab raha meil Saksamaal kiirteed on võimalik rajada nii, et vältida liiklusummikuid ja tänu sellele vähenevad heitmed ja ka kütusekasutus. aga minu küsimus tegelikult puudutab hoopis lennundust ja õhuvedusid. meie üks eesmärke on tagada, et meil oleks transport, mis toimib hästi ning Euroopa lähenemisviis on olnud õige minu arvates. ja õige on olnud ka otsus, et saastekvootidega kauplemisse tuleb kaasata lennundus. aga valitsuskoalitsioon Saksamaal on otsustanud, et mida teha siis, kui Hiina kehtestab eh, tariifid Euroopa Liidu lennufirmadele, lennukitele et mida teha siis ka näiteks, kui USA otsustab mitte liituda selle süsteemiga. And... Uh, ma tänan ja ma tervitan südamest volinikku siin, ütleb proua Foster ja mul on hea meel kuulda, et äh, Cesar projekt ja teised infrastruktuuriprojektid on pälvinud teie toetuse ja mina paar äh, kuud tagasi äh, kohtusin just meie töörühmas, kes tegeleb äh, lennundusküsimustega ja arutasime neid asju. aga selge on see, et kahekümne minuti jooksul ei ole võimalik palju käsitleda. tahaksin peatuda saastekvootidega kauplemise kaval. proua Heldekoort, tahan olla aus. Te ei olnud siis siin, kui seda teemat siin tutvustati meile ja mina olin äh, tollal äh, tööl sektoris, lennunduses ja kui otsustati kaasata lennundus saastekvootidega kauplemisse, siis oli selge, et see saab olema väga-väga raske, sest tegemist on tegelikult sisuliselt maksuga, mitte tasuga, vaid maksuga ja meil Euroopa Liidus ei ole volitusi maksustada kolmandate riikide lennufirmasid ning ka teisi selle sektori osalisi. ning tulen nüüd sisuliselt asja juurde, mitte keegi, keda ma tean, ei ole üllatunud. kui ma esimesel ametisoleku ajal olin siin parlamendis, siis me arutasime seda asja ja leidsime, et eh, niimoodi nüüd asjadele ei tohi läheneda, see ei ole ainult USA-ga seonduv küsimus. kolm-neli korda on üritatud seda ettepanekut teha, sada kuuskümmend riiki olid need, kes kirjutasid komisjoni, ütlesid, et see tekitab neile probleeme ja aga neid ignoreeriti ja peab ütlema, et selline ignoreerimine on solvav ning proua Hedekord, mul on kahju, te selgitasite väga põhjalikult kõike seda hirmsat asja, mida praegu USA teeb, kuidas nad ei kuula meid, aga mina ei tea, kuidas keegi keskkonna peadirektoraadis nüüd on üllatunud selle üle, kuidas arutelud on kujunenud. Te üritate siin kaitsta positsioone, mis ei ole kaitstavad. ja kas te teete nüüd propagandat siin? meil Euroopa Liidus ei ole õigus ülejäänud maailmale öelda, mida nad peaksid tegema, sest siis kohe muutuvad aktuaalsed ekvivalentsed meetmed. Ehm, ehm, kes otsustab selle üle? Hiina ütleb, et neil on ekvivalentsed meetmed. kes otsustab, kas nad ikkagi on ekvivalentsed? ja siis ütleb keegi, et ei, et meile ei meeldi näiteks need Brasiilia eh, samaväärsed meetmed. asi ei ole ainult Ameerikas kui teie oleksite suhelnud näiteks hiinlastega ja öelnud, et neil on teistsugune lähenemisviis, ei ole Venemaa, Brasiilia, India, Hiina. Nad võib-olla ütlevad teile ühte asja, aga kindlasti selja taga nad sedasama ei korda. tegemist on kõige ebapopulaarsema meetmega ja minu arvates kõige ebapraktilisema meetmega, mis komisjon on eales välja pakkunud, sest keskkonnaga ei ole sellel mingi pistmist, see on maksude tõstmine hoopis. mul ei ole selle vastu midagi, kui korralikud meetmed kehtestatakse võitluses saastamise vastu, aga see ei ole kunagi olnud selleks. üks asi, kui on saastekvootide kauplemine fikseeritud rajatiste puhul, aga see on midagi hoopis muud. ja siin ma nüüd jõuan lõpule. kui keegi mina olen Ühendkuningriigist ja esindan oma Ühendkuningriigi valijaid ja äriühingut, kolleegid jälle esindavad enda omi. ja miks, kui me tõesti eh, jaanuaris sellega algust teeme, me ei tea, miks ma peaksin toetama sellist kava Euroopa Liidus, mis paneb rohkem maksusid minu kodumaa äriühingutele, kes üritavad samas konkureerida rahvusvahelisel areenil ja VKE-d eh, kogu ahela eh, mm, ulatuses eh, projekteerimisest turismini välja on sattunud rünnaku alla. see ei ole õige ja mina tahaksin teilt teada, proua volinik, milline on teie B-plaan? härra Kramer. jaa, äh, suur tänu teile ma ei ole nõus sellega, mida äh, proua Foster just ütles, mõnes mõttes äh, on tal siiski õigus, tõesti tegu on survega. see ei ole sotsiaalse väärtusega, mis pole õiglane, sest Euroopa maksumaksja maksab kolmkümmend miljardit eurot aastas äh, vabastades lennufirmad kohustusest maksta kütuse pealt aktsiisi nii et äh, tavakodanik, äh, kes võtab, ähm, kes lendab äh, kõigest paar korda aastas lennukiga, maksab kinni, siis selle inimese lennupiletid, kes sõidab pidevalt. ning see puudutab ka keroseeni maksustamist, mis on praegusel hetkel euro saja kilomeetri kohta, see on palju rohkem kui kunagi varem. Chicago süsteem näeb ette et äh, ei saa äh, maksustada keroseeni, mis äh, on lennukütusepaakides, lennukikütusepakkides. kuid sama on ju ka näiteks veoautodega. ühesõnaga, kui selline süsteem sisse viiakse, siis ei saa keegi enam kurta, sest see on palju odavam siiski kui praegune emissioonide süsteem kaheksakümmend viis protsenti on kingitus. meil oli negatiivne pretsedent energiaettevõtetelt. et kui me priviligeerime eh, lennutransporti, mis, eh, eh, mis väga reostav, me peame sel-, kui me tahame seda edasi teha, siis me peame seda sektorit muutma me ei saa ähm, teeselda, et üks äh, nagu poleks ühel äh, sektoril mingisugust äh, sidet teise sektoriga. me oleme juba näinud et, et kuuskümmend protsenti investeeringutest läheb maanteedesse ja kakskümmend protsenti raudteele. me peame seda, selle olukorra ümber pöörama. kõik, kõikides suure taristuprojektide puules, juures me peame toetama. Eh, raudteetransporti Euroopa Liit eh, finantseerib eh, kiirraudteeprojekti Stuttgardi. näiteks kui me mõtleme Berliini, Islandi vahelist raudtee, siis viiskümmend kilomeetrit ei ole seal elektrifitseeritud me peame investeerima äh, sinna, kus see tõesti efektiivseks osutub, sest vastasel korral äh, muudus, osutuvad need projektid efektiivseteks alles kolmekümne, neljakümne aasta pärast ning veel teine punkt, millest ma soovisin rääkida, nimelt äh, äh akustiline reostus. me peame investeerima veeremitesse, kuid praegusel hetkel ei ole seda veel tehtud äh, kui me suudaks viis miljardit investeerida, suudaks me müra vähendada juba mitmekümne protsendi võrra. praegusel hetkel panustatakse e, ELV ja e, Donau laevaliikluse peale nelikümmend miljardit eurot Ehm, on investeering, investeeritud äh, raudteesse, kuid me oleme näinud, et viimase viieteist aasta jooksul on äh, reisijate arv kahekümne protsendi võrra vähenenud. raudtee on tõesti ehm, inetu pardipoeg. Ehm, lähirongide transport, lähirongide reisijate arv on küll äh, kasvanud kolmekümne protsendi võrra, kuid see on ainus kõik ning kõik eh, suured projektid tuleks lõpuni viia, peame investeerima sinna, kus nõudlust on, näiteks eh, lähi, linna lähitransport. nüüd, mis puudutab autosid, siis tegu on tõesti piinliku küsimusega Euroopa Parlamendi jaoks. Eh, panime tähtajaks kaks tuhat viisteist ja mitte kaks tuhat kaksteist ja samas eesmärgid juba praegu saavutatakse tööstus kõigepealt hakkas äh, kaeblema. on tõesti piinlik, et tööstus, äh, tööstus ähm, täitis oma eesmärgid enne seda, kui meie neid nõudsime. et see on toimunud, muutus on toimunud Euroopas, kuid mitte maailmas, äh, kuid tegelikult on see kompenseeritud kõik sellega, et aina rohkem on autosid, mitte sellega, et kõik autod on puhtamad tänan, nüüd äh, fraktsioonide sõnavõttude juurest ma lähen äh, ülejäänud äh, kolleegide juurde ja ma paluksin, et küsimused oleks võimalikult täpsed, proua Tööra. suur tänu teile, proua volinik. ma sooviksin nüüd eesdirektiivi kohta öelda paar sõna, me võtsime selle vastu kahe tuhande kaheksandal aastal üheksakümneprotsendilise häälteenamusega ning see oli uus etapp eh, Euroopa eh, keskkonnapoliitikas ning eh, paar nädalat enne seda, kui see meede jõustus, algas al,, nii-öelda ärkasid kolmandad riigid ja avaldasid tugevat vastupanu meie institutsioonide poolt vastu võetud otsusele ning, ning see juhatus võttis vastu otsuse, mis avaldas protesti selle otsuse vastu meie artikli, artikkel kakskümmend viis viis räägib sellest, et me toetame riike, mis võitlevad kliimamuutuste vastu ning mina arvan, et siin on tegu eelkõige kommunikatsiooni, selgituse ja veenmise puudus volinik, mulle tundub, et te olete üsna veenev ja üsnagi jõuline oma tegevuses ja ma paluksin, et Euroopa Komisjon tõhustas kol dialoogi kolmandate riikidega, et me leiaks kiire lahenduse ja et äh, ei äh, tekiks, tekitataks kahju meie ettevõtetele ja lennufirmadele ning äh, nagu te juba ütlesite, me peame oma seisukohtade juurde jääma, sellepärast et eesmärgiks on siiski meie tehtud otsuseid kaitsta. ma loodan tõesti, et mõne nädala pärast me võime tunda heameelt selle üle, et see direktiiv ähm, jõustub ja et Euroopa Liit räägib ühel häälel, et äh, jääda meie partnerite ees oma seisukohtade juurde kindlaks. suur tänu ja äh, härra Blackboardil on kolm minutit, mitte rohkem suur tänu teile. ma tõesti ei tea, millises äh, alternatiivses reaalsuses teie oma äh, osakonnaga elate. ma ei tea, kas te olete kuulnud sellest, et äh, maailma on tabanud väga tõsine majanduskriis. ning eriti on see tabanud Euroopa Liitu ja näed, siin me nüüd oleme. ja Äh, teeme, kiidame siin aina rohkem äh, äh, norme, seadusi, reegleid, mis kahjustavad meie tööstuse tegevust ja ei tunnistata absoluutselt seda, mis olukord praegu valitseb. ning ma sooviksin siin tegeleda vaid mõne üksiku küsimusega. proua Foster rääkis ETS-süsteemi küsimust lennunduses, kui te rääkisite veel kahest valdkonnast, mis puudutas eh, merendusega seotud heitmeid ning samuti ka eh, sealsed heitmete kasv on ilmselt eh, seotud sellega, mis toimub globaalsel tasandil. kui tõesti see kasv toimub globaalsel tasandil ning meil on poliitiline soov, et see langeks, siis meil on vaja globaalseid lahendusi. kui meie Euroopa Liidus hakkame üksi tegutsema sellistes valdkondades, siis ainus tulemus on see, et aina rohkem ettevõtteid, aina rohkem transpordifirmasid, logistikafirmasid eh, muudavad, viivad oma tegevuse väljaspool Euroopa Liitu Eh, kus eh, neil on võimalik tegutseda ilma liigsete reeglitega. mul ei ole mingisuguseid eh, probleeme sellega, kui te üritate sõlmida globaalseid kokkuleppeid, see on üks asi, kuid kui Euroopa konkurentsivõime veelgi väheneb võrreldes muu maailmaga, siis see on tõesti häbematu. ning veel teine mõte, mille ma soovisin välja mõelda, puudutab maanteetransporti. mina, minu valimisringkond on Euroop-, on Suurbritannia transpordivõrgustiku keskus ning mul selles piirkonnas on üheksa keskmise ja väikse suurusega transpordifirmasid. paar aastat tagasi ma korraldasin nende seas e, uurimuse ning see näitas, et mida nad ei tahtnud ei oma riigi valitsuselt ega Euroopa Liidult, oli äh, veel uusi reegleid, neil on niigi praegusel hetkel väga raske ja see, kuidas te täna hommikul rääkisite, siis äh, see, kui see läheb täide, mida te täna ütlesite, siis nad lähevad äh, pankrotti ja see tähendab veel suuremat töötust, töötust neid, minu valijate jaoks ja see ei ole aktsepteeritav. proua Düran aitäh, ma soo-, olen kõigepealt valmis väljendada oma rahulolu ETS-i osas eh, üles näidatud eh, kindlameelsuse osas ning eh, ma samuti soovin avaldada oma heameelt selle üle, mis on toimunud meie läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega, mina pidin läbirääkimise Belgia eesistuja esindajana neil läbirääkimistel ja Eh, ameeriklased soovisid kasutada eh, vanu lennukeid edasi, hoolimata sellest, et eh, need ei täitnud ära mingisuguseid olemasolevaid reegleid müra vähendamise osas. Euroopa Kohus on meile õiguse andnud, nii et meil ei ole mitte mingisugust põhjust olla tagasihoidlikud ja mitte liikuda edasi. me, meil on õigus, õigus on, kohus on meie poolel. me, me peame Äh, mõtlema selle peale, kuidas äh, selliseid küsimusi tulevikus lahendada ning äh, mul on küsimus, mis puudutab autosid, kõigepealt piiravad õigusnormid. me ei tohi karja, karta tööstust. minu meelest praegusel hetkel tag-, ei ole tagajärjed piisavalt tõhusad, kui me soovime vähem võimsaid autosid, mis oleks pisut Eh, mis oleks eh, vähem reostavad, siis eh, see oleks tegelikult väga lihtne, vähem võimsad autod, mis sõidavad aeglasemalt, ka tekitavad vähem CO2 heitmeid. suur tänu teile. härra Kukk. suur tänu teile, proua volinik, selle eest, et Eh, meile esitasite siin oma isiklikud eh, ambitsioonid ja oma isiklikud eesmärgid. kas te olete kokku leppinud ka teiste volinikega, kas te olete oma eh, strateegiad kooskõlla viinud teiste volinike pla-, plaanidega? kas te ei ole vahepeal näiteks meelt muutnud võrreldes sellega, mis te ütlesite paar aastat tagasi? Eh, sest kas komisjon on ju teadlik uuest tagasi, majandustagasilangusest Euroopa Liidus? kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on uued ettepanekud ette nähtud eh, selleks, et VO2, et eh, veoautode ja mootor, teiste mootorsõidukite CO2 heitmeid vähendada. suur tänu! ma kavatsesin ise sõna võtta, aga tundub, et aega eriti ei ole, nii et ma annan sõna volinikule. Uh, the... aitäh ja aitäh nende erinevate sõnavõttude eest. E, enne kui ma lennunduse juurde tuleksin, peatuksin mõnel teisel asjal. kõigepealt e, räägiti merendussektorist ja standardiseerimisest selles valdkonnas valdkonnas. jah, selles valdkonnas meil õnnetus e, rahvusvahelises merendusorganisatsioonis saavutada Eh, edu, me nimelt panime paika energiatõhususe näitajad uutele laevadele ja me saavutasime seda tänu sellele, et Euroopa Liit avaldas survet, Euroopa Liidu liikmesriigid tulid sellise ettepanekuga välja. loomulikult me üritame saavutada edu, edusamme rahvusvahelisel tasandil, kus iganes võimalik. härra Kross eh, viitas rakendusele. ma võin teile öelda, et eh, kui komisjon kohtus erinevate komisjonide esimeestega, siis äh, härra Simson mainis seda küsimust väga selgelt, rakendamine, rakendamine, rakendamine on äh, see, kus me kõik äh, komisjoni liikmesriigid peame pare-, paremini tegutsema, nii et, et ma olen sada protsenti nõus sellega, mida te ütlesite. Te rääkisite ka arendus- ja teadustegevusest. mina usun, et isegi praegustel aegadel, kus raha on vähe, ei ole sugugi juhus, et mitmeaastases finantsraamistikus, mida komisjon esitas, on ainus valdkond, mis tõesti raha oluliselt juurde sai, vähemalt meie ettepanekute alusel on teadus- ja arendustegevus kuskil viiskümmend, viiekümnest miljardist praegu kaheksakümne miljardini. transpordisektoris on väga palju asju, mida me teadus-arendustegevuse läbi saame teha, mitte ainult kõhusam kütused äh, kasutus, vaid näiteks ka logistika eile ma kohtusin ühe Euroopa juhtiva transpordifirma juhiga ja ma kuulsin, kui palju neil oli mõtteid selle kohta, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat palju intelligentsemalt kasutada, kuidas parandada koostalitusvõimet, kuidas meil on see probleem ja teine probleem ja teine probleem, mis tekib, kui tuleb piir üle. nii et, et on väga palju asju, mida me saaksime lahendada, kui me info-kommunikatsioonitehnoloogiat paremini ära kasutasime nii et, et väga oluline on, et me suurendaksime teadus- ja arendustegevuse eelarvet ja väga oluline on ka intelligentne liikluskorraldus. selles valdkonnas on ka tohutu potentsiaal. selle asemel, et me investeeriksime üha rohkematesse kiirteedesse ja sõiduradadesse ja, ja paari aasta pärast on ka see sõidurada autosid täis, me peaksime hoopis kasutama oma taristuid palju ratsionaalsemalt ning palju paindlikumalt väga palju on asju, mida me selles valdkonnas saan teha, saame teha ja ma olen äh, teiega nõus, et avatud taeva osas meil on samasugused võimalused. Äh, miks te selgitate kodanikele, miks läheb nii palju, kuidas seletada kodanikele, miks lihtsate asjade tegemiseks nii palju kau-, nii kaua aega läheb? Äh, me saaksime asju palju tõhusamalt teha, kui me kasutaksime intelligentsemat logistikat Äh, muide, eile komisjoni istungil ma seda ka ütlesin, et on nii palju asju, millega me võiksime siin selles vallas tegeleda. nüüd äh, lennundussektor ja küsimus selle kohta, kas ma olen kriisi märganud. Äh, kui ma olen sama otsekohene nagu kui teie, härra Bradburn, siis mina ei kuulnud teilt äh, küll äh, mingit ettepanekut selle kohta, kuidas meil oleks võimalik saavutada seda globaalset kokkulepet, mida te soovite. me oleme selle nimel aastaid töötanud, me oleme üritanud ja üritanud ja üritanud ja, ja, ja seda tööd me jätkame ka nüüd, näiteks kas või sel kuul Durbanis Äh, see rahvusvaheline kokkulepe on meie tegevuskavas, me tõesti sooviksime, et äh, nii merendus kui ka lennundus oleks äh, globaalsel tasandil reguleeritud, me võitleme selle eest rahvusvahelises merendusorganisatsioonis ja rahvusvahelises tsiviillennundusorganisatsioonis, aga see siin rääkisite ka kriisist ja kuludest. komisjonis me pöörame väga suurt tähelepanu mitte ainult kriisiga toimetulemisele, vaid ka sellele, et meil oleksid strateegiad sellest, kuidas, selleks, kuidas Euroopa kriisist välja saab. meil ei ole ju ainult finantskriis. meie leiame, et meil on hoopis strukturaalsema iseloomuga kriis. meil on liiga kallid äh, riigisüsteemid, äh, liiga palju lünki meie konkurentsivõimes ja nõnda edasi. mina usun kogu südamest, et üks kõige arukamaid asju, mida Euroopa saab teha, on ener-, on energia ja ressursi tõhusam. praegu me igal aastal kulutame miljardeid, miljardeid eurosid ähm, äh, Saudi Araabiasse, Venemaale, muudesse maailma paikadele selleks, et osta üha kallimat naftat ja gaasi Äh, kui äh, mõistlik on selline käitumine, me saadame raha Euroopast välja, selle asemel, et investeerida euro-, energiatõhusamatesse lahendustesse Euroopas, ma tõesti usun, et kui me investeerime energia infrastruktuuri, äh, arukatesse arv-, arvestitesse, võrkudesse, parematesse raudteedesse, energiatõhusamatesse hoonetesse, parematesse infokommunikatsioonisüsteemidesse, siis meil on tohutu suur potentsiaal niimoodi saame me mitte üksnes vähendada oma sõltuvust energiavarustuskindluse osas, vaat, aga me saame ka äh, tuua, investeerida omaenda regiooni ja luua töökohti siin, mida, selliseid töökohti, mida ei saa kuhugi mujale viia, sellepärast et kui me hooneid moderniseerime ja loome arukamaid transpordisüsteeme, siis seda ei hakka tegema hiinlased, seda hakkavad tegema eurooplased ning äh, seetõttu näeme meie seda ühe viisina kriisist väljumiseks, loomulikult see ei ole ainus viis, ning me oleme veel näinud, et maailm muutub selles äh, valdkonnas üha konkurentsivõimelisemaks ja see on üks valdkond, kus meie saame anda oma panuse. see on üks kõige kiiremini kasvavaid äh, valdkondi, kus tekib üha rohkem töökohti Äh, võib öelda, et nii-öelda äh, keskkonnasektor äh, on töökohtade mõttes kriisile kõige paremini vastu pidanud. paljudes teistes sektorites on töökohtade arv vähenenud, aga selles sektoris on töökohtade arv kasvanud nii et, et jah, ma olen teadlik kriisist ja seetõttu ma ütlengi, et intelligentne kliimapoliitika tähendab energiatõhusust, varustuskindlust ning seda, kuidas kasutada energiat ja ühist poliitikat majanduskasvu äh, soodust- ja töökohtade soodustamiseks ja nüüd veel lennundusest. ma tahaksin öelda nii palju. ma mõistan, et on mõned inimesed, kes seda meie lähenemist ei eh, toeta ja teil on õigus oma seisukohtale. mina kliimavolinikuna sain päranduseks õigusakti, mille on koostanud kakskümmend seitse liikmesriiki, kaheksakümmend protsenti saadikutest parlamendis on seda toetanud ja komisjon. ja sõltumata sellest, kas te hääletasite selle õigusakti poolt või ei, ma leian, et kõik eurooplased on nõus eh, selles, et kuidas oleks arukas näiteks, kui Hiina ajalehed oma esileheküljel, nagu nad või, või näiteks, kui Financial Times ütleb esileheküljel, kui meie seda, seda, seda ei tee, siis meie e-pasta tellima ei hakka ja nõnda edasi. kas te tõesti tahate, et me hakkame e, Euroopas nägema selliseid, e, selliseid pealkirju ja nende pealkirjade hirmus siis hakkame oma seadusi muutma? kui me seda tegema hakkame, siis asi ei piirdu ju ainult selle valdkonnaga ma võin teile kinnitada, et me äh, peame väga palju dialoog äh, äh, olen käinud Moskvas, olen käinud Hiinas, paari nädala pärast lähen Washingtoni. olge täiesti kindel ja samuti välisteenistus, meie delegatsioonid, kõik propageerivad meie seisukohti. minu arvates on väga oluline, et ka need inimesed, kes Euroopa Parlamenti on valitud, et äh, kui me võtame vastu äh, õigusakte, kus Euroopa huvid on kaalul, et te neid tõesti toetaks. Äh, jah, siin võib öelda paljut iroonilist. proua Tõvi Rakk mainis, et mõned riigid kes protesteerivad, tegelikult on de minimus reeglite tõttu nendest määrustest üldse vabastatud. näiteks mõnedel arengumaadel ei ole piisavat Äh, tegevust siin Euroopas, nii et, et nad äh, tegelikult ei käi üleüldse selle määruse alla. ja lõpetuseks ma tahaksin veel öelda, tegemist ei ole maksuga. on vale öelda, et see on maks. kui asi oleks maksus, siis oleks asi väga lihtne äh, asi aga ei ole maksus ning Euroopa Kohtu esialgne otsus oli väga selge, see ei ole maks. ning see on palju ähm, väiksem kui maksud teises vallas, lennujaamamaksud, kütusemaksud ja nõnda edasi kogu äh, asja mõte on luua stiimul, et lennundussektor kasutaks kütuse tõhusamaid lennukeid ning seetõttu nad ostavad oma heitmete kood, kvoodid, kui nad on tõhusad, kui neil on uued lennukid, siis kulub neil sellest kvoodist ära väiksem osa. nii et, et teistel on ka stiimul, et nad muutuksid tõhusamaks, mitte ainult sellel moel, et ostavad uusi lennukeid, vaid ka selles osas, kuidas nad maanduvad, kui kaua nad lennukeid pargivad ja nõnda edasi me oleme seda teinud ka teistes sektorites, sektorites, mis puutuvad otseselt kokku konkurentsiga, tööstussektor, energeetikasektor ja nõnda edasi. põhjus, miks lennundus kaasati, eh, oli see, et kuidas me selgitame inimestele, et üks eh, globaalseid sektoreid eh, ei osale selle globaalse probleemi lahendamises et me saadame arve ainult äh, tööstusele, kes äh, tõesti peab silmitsi seisma väga karmi konkurentsiga. Äh, nii et, et lennundussektoril on võimalus siin panna osakoormat reisijate õlule, nii et, et ma kinnitan teile, et me teeme väga tihedat koostööd paljude riikidega, üritame selles küsimuses lahendust leida. mis puudutab selles plaan B-s, siis ma soovitaksin, et me jääme rahulikuks teeme koostööd erinevate partneritega, otsime lahendusi, ärme arvame, et eh, esimesel jaanuaril juhtub mingi suur katastroof, eh, lennufirmad eh, saavad oma kvoodid, nad juba teavad, kui palju ükski või teine lennufirma saab ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal astume alles järgmise sammu, nii et, et ma tahaksin öelda, ärge kartke ei maksa arta, et asjad kahe eh, tuhande üheteistkümnenda aasta kolmekümne esimesel jaanuaril korraga seisma jäävad. nii et, et suur aitäh teile kõigile selle väga siira mõttevahetuse eest ja aitäh, härra esimees. aitäh, volinik. niisiis, lasen teil nüüd minna järgmisele põnevale komisjoni kohtumisele suur aitäh, et te siia tulite ja et meiega mõtteid jagasite, meie küsimusele vastasite ja jääme ootama teiega koostööd. okei okay,, colleagues, can I in bring in the meet? Äh, kolleegid, äh, nüüd äh, siis lõpetame oma istungi ja tuletaksin teile lihtsalt meelde, et meie komisjoni järgmine istung on esmaspäeval, kahekümne esimesel novembril kell kolm. esimees tänab ka tõlke. aitäh kõigile istung on lõppenud